artiklile üksteist lõikele kolm põhiseaduskomisjon on teinud järgmise tõlgenduse nimeliste hääletuste kohta. artikkel sada kuuskümmend kuus, sada kuuskümmend seitse lõiket üks ja artikkel sada üheksakümmend viis lõige kolm, mis puudutab nimelist hääletust. Need on vastavalt artiklile kuus B lõikele kaks ja artiklile seitse lõigetele kolm, kuus ja kaheksa raportite kohta, mis puudutavad parlamendi saadiku puutumatust, et äh, sellele need ei kehti ja see tõlgendus on õige, kui järgmise istungi avamiseni mitte ükski fraktsioon või vähemalt nelikümmend äh, saadikut ei äh, esita taot-, protesti selle kohta ja ka see tõlgendus on jällegi internetis üleval härra Ivari Padar nimetati seitsmendal aprillil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Eesti põllumajandusministriks. härra Harlem Desir nimetati üheksandal aprillil kaks tuhat neliteist Prantsusmaal Euroopa asju puudutavaks äh, riigis